lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. me jätkame istungit hääletustega, aga enne kui me hakkame hääletama, on mul üks teadaanne. Euroopa Rahvapartei eh, fraktsioonist olen ma saanud eh, taotluse eh, Esteban Gonzalez Ponsi nimetamiseks äh, äh, kes, äh, eelarvekomisjoni, ta asendab härra Carlos Iturgaisi, kas kellelgi on vastuväiteid? vastuväiteid ei ole ja sellega on nimetamine kinnitatud. lugupeetud daamid ja härrad, hakkame hääletama komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammi ja ühine resolutsiooni ettepanek Rahvaparteilt al-.